läbirääkimised alata. ja nüüd ma lähen oma viimase teate juurde ja siis saavad kolleegid sõna, kes on palunud. kõigepealt tahan teid informeerida, et koos nõukogu presidendiga eh, meie president Tajani kirjutab alla homme kahele õigusaktile vastavalt artikli seitsekümmend kaheksa parlamendi kogu kodukorras ja meie istungipäev protokollis on ka nende dokumentide pealkirjad ära toodud ja enne kui me tuleme kodukorra juurde. proua Frunzulika, teil on sõnasoov ja veel kolm kolleegi, härra Frunzulika. kahekümnendal novembril Kiievis eh, toimus eh, Ukraina rahvusvähemuste foorum, sealhulgas Rumeenia, Ungaar, Ungari, Poola, Slovakkia, tatari ja juudi vähemuste esindajad olid kohal ja arutati uut haridusseadust, mis keelab äh, rahvusvähemustel kõikidel haridustasemetel anda emakeelset haridust. vastavalt artiklile seitse äh, Svoboda äh, liikumine, see on Ukraina poliitiline partei, katkestas selle foorumi ja tuli evakueerida foorumi osalised. parlament peab võtma oma selge seisukoha selles tähtsas küsimuses ja Ukraina ametiasutuste sallivuse osas tuleb ka sõna võtta. Ukraina on assotsieerunud liige ja peab kaitsma Euroopa väärtusi, sealhulgas ka inimõigusi ja vähemuste õigusi, õigust haridusele, emakeelsele haridusele suur tänu, me võtsime teadmiseks teie märkused ja nüüd saab sõna proua Suitsa. protseduuriline küsimus uh,. Like my... ma tahaksin kasutada oma emakeelt. suur tänu jah ma pean informeerima parlamenti sellest et horvaatia parlament katkestas oma töö ja samuti tegi seda Bosnia-Hertsegoviina parlament. kuus äh, Horvaati äh, Bosnias on praegu Haagi kohtu all ja üks nendest äh, võttis mürki pärast seda, kui ta süüdi mõisteti ja on nüüd surnud mina arvan, et kui need parlamendid katkestasid oma töö, siis vähemasti me peaksime olema kursis sellega, mis toimus ja kuidas Haagi kohtu otsustega lood on. mis puudutavad möödunud sõda. ja proua Intvelt nüüd Yes, suur tänu. me kõik teame, et poliitilised arutelud võivad mõnikord minna väga teravaks ja emotsionaalseks. aga ma pean ütlema, et ma olin väga šokeeritud sellest, eh, kui ma nägin sellist eh, kuue Poola kolleegi fotode ülesriputamist, ülespoomist internetis mul on väga hea meel selle üle, et meie president Tajani kohe reageeris ja võttis ühendust Poola valitsusega ja palus tagada kuue kolleegi ohutus ja Poola peaminister on ka hukka mõistnud toimunu. aga pressile ta ütles, et aga vaadake, mida need saadikud siis teevad, kuidas nad laimavad Poolat tema parteisõber, meie koja asepresident tegi samasuguseid kolleege kol,, meie kolleegide aadressil ja ka minu aadressil. loomulikult kõigile kehtib sõnavabadus, aga ma vähemasti arvan, et me peaksime üksteist natukenegi austama ja president Tajani loodan, avaldab survet Poola valitsusele, et mitte ainult meie Poola kolleegide füüsiline puutumatus oleks tagatud, aga ka kõne ja sõnavabadus oleks tagatud Very... suur tänu selle väga tähtsa avalduse eest ja nagu te teate, president Tajani astub samme ja ma arvan, sõna austus on see, mida me peaksime sagedamini pruukima. ma tänan, kallid kolleegid. härra Tartmus. ma tänan. lihtsalt protseduuriline küsimus. ma küsin proua Intveldilt kas ta on sama pühendunud sõnavabadusele ka Euroopa Parlamendi sees, mitte ainult väljaspool Euroopa Parlamenti? mina vastan sellele küsimusele ja vastus on jah. ja nüüd ma jätkan meie päevakorra järge. proua Harms, palun oh.. Yes, Mrs Harms, apologies, now I am seeing. ma vabandan, proua Harms, ma ei märganud teid kohe. me tuleme ka meie töö juurde hetke pärast. ma tahtsin vaid lisada sellele, mida kolleeg Aldest äsja ütles. et minu jaoks oli ülimalt murettekitav, kui ma nägin sotsiaalmeedias meie kolleegide fotosid, Poola kolleegide fotosid ja me nägime, kuidas kolleegid olid üles poodud nendel fotodel. see ei ole midagi, mis kuuluks sõnavabaduse alla. minu arvates on tegemist pigem kriminaalse teoga. ja mida me nüüd eeldame, et meie juhatus teeb, sealhulgas ka meie asepresident Poolast teeb, on mitte ainult leida ettekäänteid, mitte ainult äh, hukka mõistes, et aga sõnades, vaid ka tegudes. jah, see on väga tähtis äh, küsimus, me võtsime teadmiseks, mis me kuulsime ja me jagame väljendatud muret ja nüüd ma näen, et on ikka rohkem ja rohkem sõnasoove, ma ei tahaks sel teemal arutelu pidada, aga ma annan sõna härra Kozlodovskile. E, ma tänan. Poola ametivõimud tegelevad selle teemaga. aitäh, härra Vaigel. jah, me väljendame solidaarsust täna kolleegidele ja ma palun, et parlament näitaks üles solidaarsust ka kahe endise Euroopa Parlamendi saadiku osas, kes praegu on Hispaanias vangis. ma arvan, et me ei tohi vaikida sellest, mis seal toimub. Thank you. Colleagues, I had mentioned the final draft agenda was adopted. nii et et esimeste konverents viieteistkümnendal novembril võttis vastu päevakorra vastavalt artikli sada nelikümmend üheksa, aga vahepeal on toimunud konsultatsioonid fraktsioonidega ja järgmised muudatused on päevakorra projekti välja pakutud Eh, komisjoni avaldus, mis puudutab õiglase maksustamise paketti kaks, on otsustatud edasi lükata. komisjoni avaldus, mis puudutab eh, üleujutusi Atikas ja hädaabi, on lisatud kolmanda punktina ja homme neljapäeval härra Kaigeli raport, mis puudutab ettenägematute kulude reservi kasutuselevõttu kaks tuhat seitseteist, on lisatud hääletustesse ja proua Sakorafa raport Euroopa Liidu Liibanoni kokkuleppe teadusliku ja tehnoloogilise koostöö kohta on edasi lükatud. kas te olete nõus nende muudatustega? Need on siis heaks kiidetud ja homme eh, juurikomisjon on vastu võtnud immuniteediraporti, mis puudutab proua Ferrarat ja vastavalt artiklile üheksa üheksa see eh, Mm, raport läheb hääletusele neljapäeval. seega on päevakord heaks kiidetud ja töökord kindlaks määratud ja esimene päevakorrapunkt on kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve menetlus. ja kõigepealt saab sõna eelarvekomisjoni esimees härra Artui. hetk äh, aega anname